Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen. tere hommikust, kallid kolleegid, alustagem äh, nüüd äh, oma koosolekuga, tervitan teid kõiki ja esimeseks äh, punktiks on päevakorra kinnitamine, muudatusettepanekuid mulle tehtud ei ole ja seetõttu on päevakord ka kinnitatud. ma tahaksin öelda ka, milline meie keelerežiim, nagu alati kantakse meie koosolek ka veebis üle. ma tahaksin ka öelda, et Rahvapartei kolleeg Piper on astunud aseesimehe kohalt tagasi ning Rahvapartei peab nüüd Äh, uue äh, kandidaadi ettepaneku tegema. Äh, juhataja teadaanded on nüüd end ammendanud ja liigume kolmanda päevakorrapunktiga edasi, milleks on kontrollikoja eriaruanne, mis puudutab Kreekat ja Itaaliat. meie kaasraportöörid on kolleegid De Jong ja Kinnitši ja kõigepealt saab sõna härra Vesberg selle aruande tutvustamiseks, palun suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, mul on väga hea meel täna rääkida teile sellest äh, eriaruandest, äh, mis puudutab esmase vastuvõtluse keskuse põhist lähenemist. võttes arvesse rändevoogude olulist suurenemist aastatel kaks tuhat viisteist ja kuusteist, on kontrollikoda ähm, otsustanud hinnata ja auditeerida ühte aspekti selle teemaga seoses, mis puudutab hotspot'e või esmase vastuvõtukeskusi. me hindasime Äh, selle lähenemise äh, teostamist äh, Kreekas ja Itaalias perioodil, mis algas maiga kaks tuhat viisteist, mil see rändetegevus kaasa välja kuulutati ja lõppes juuli, juunis kaks tuhat kuusteist. me keskendusime kahele küsimusele. kõigepealt see, kas vajalikud esmase vastuvõtukeskused olid äh, Äh, õigeaegselt äh, püsti pandud äh, ja kas neil oli piisavalt vahendeid ja seireprotseduure, et oma tööd teha ja teiseks küsimuseks oli see, kas see lähenemine oli tõhus rändevoogude juhtimisel, tagamaks pagulaste sõrmejälgede võtmine, nende identifitseerimine ja registreerimine esmase vastuvõtu keskused on võtmetähtsusega komponent rändeahela juhtimisel. komisjon Euroopa Liidu ametid ja liikmesriigid peavad selles valdkonnas koostööd tegema selleks, et saada üle ühistest väljakutsetest selle äh, lähenemise rakendamisel. kui seda ei saavutata, siis kogu Euroopa Liidu rändesüsteem võib kokku kukkuda oma töö raames äh, sai selgeks see, et äh, esmase vastuvõtu keskus on üks äh, süsteemi osa, mis paigutub laiemasse poliitilisse konteksti ja kus otsused lähevad isegi kaugemale hotspoti teemast üleüldiselt ja oluline on rõhutada siinkohal seda, et me ei auditeerinud riiklikke järelmenetlusi, mis puudutab tagasisaatmisi näiteks meie äh, peamiseks järelduseks on see, et see hotspot lähenemine on aidanud äh, rändevooge paremini hallata äh, me oleme näinud, et vaatamata sellele, et nende esmase vastuvõtu keskuste paikapanemine on võtnud aega kauem kui algselt kavandatud, kuid see on siiski positiivne aspekt vastamaks sellele kriisile, mis oli muutumas humanitaarkatastroofiks. kuid meie järeldus oli ka see, et rohkem on vaja ära teha selleks, lisaks äh, oleme me välja toonud ka viis konkreetset soovitust, mis aitab Euroopa Liidu poolset äh, äh, abi paremini kasutada rändevoogude juhtimisel. esimene soovitus puudutab esmase vastuvõtmise keskuste puudujääkide parandamist, taristuste ülesehitamist ning Itaalia puhul ka nende keskuste kahe võrra, nende keskuste arvu kahe võrra suurendamist me oleme näinud ka seda, et kõik osapooled saavad teha ära rohkem selleks, et saatjate alaealisi paremini kohelda, me oleme näinud ka seda, et rohkem on vaja ära teha selleks, et tagada, et piisavalt oleks neile ka majutuskohti ning et neil oleks piisavalt kaitset ja kiire juurdepääs varjupaigamenetlusele. lisaks sellele me soovitame ka seda, et komisjon määraks äh, igas sellises keskuses äh, lastekaitseametnikud. veel üks soovitus, mille me oleme teinud, äh, puudutab vajadust, mis komisjonil on tegeleda sellega, et riiklikke eksperte oleks piisavalt saadetud nendesse keskustesse, nendel ekspertidel peab peavad olema piisavalt pikad mandaadid ja hea äh, kogemus. ja lõpetuseks me on, me soovitame ka, et komisjon hindaks seda lähenemist, see on väga oluline selleks, et optimeerida Euroopa Liidu abi äh, rändevoogude haldamisel, aitäh! ja suur aitäh, meie täname teid omalt poolt äh, selle olulise aruande eest ja meil on nüüd kaks raportööri, kes meil tahab alustada. proua Kinnitši, palun, sõna on teil suur aitäh. suur aitäh, austatud proua esimees. suur aitäh ka äh, kontrollikoja esindajale, kes meile seda erianuannet tutvustas. Te rääkisite väga olulistel teemadel, mis puudutab esmase vastuvõtukeskuse süsteemi. suur aitäh äh, ka Deniss De Jongile hea koostöö selle töödokumendi koostamisel. suur-suur aitäh ka hea koostöö eest äh, minuga äh, sellel teksti koha pealt. kontrollikoja erialana, nagu me just ka kuulsime, rõhutab äh, seda, millised on probleemsed kohad, mis Euroopa Liidul on olnud rändevoogude juhtimisel. Euroopa Liidu vastus on kahjuks sellele kriisile olnud ebapiisav ja Kreeka ja Itaalia on teinud ära suurema töö, need on need riigid, kuhu kõigepealt pagulased äh, saabuvad. Europol, EASO äh, on teinud oma tööd ja seda hinnatakse väga, kuid sellest ei piisa äh, selleks, et rändevoode hallata, sest et need rändevood on pidevad ja Itaalia ja Kreeka on pidanud ähm, väga palju raha, äh, inimressurssi ähm, äh, pühendama selle äh, probleemi lahendamisele, selleks et pagulasi vastu võtta väga palju ähm, personali on määratud selle probleemi lahendamiseks, ka rahalisi vahendeid on eraldatud, aga teised riigid ei ole äh, solidaarselt äh, omalt poolt panustanud ja see tähendab seda, et esimese, need riigid, kuhu need pagulased esimesena saabuvad, kannavad suurema osa koormast. Äh, Vahemerel mm, on olukord selline Äh, et äh, kaheksakümmend viis protsenti saabujatest äh, on Vahemerelt tulnud Itaaliasse, ülejäänud läinud Kreekasse suuresti. võttes arvesse neid suuri numbreid, on ainult õiglane öelda, et seitsmese vastuvõtukeskuste süsteem toimib küll, kuid on ka probleeme, nagu Kontrollikoda siin välja ka tõi. ehk siis teatud puudujääke siiski veel on võttes nüüd seda kõike arvesse ja võttes arvesse ka seda, et pagulasi tuleb pidevalt järjest juurde, eriti just Sitsiilia rannikule Itaalias ja ka Kreeka rannikule saabub neid väga palju, siis võttes seda tausta arvesse, siis äh, sisejulgeolekufond ja varjupaigafond peaksid olema allutatud finantsreeglitele, mis kehtivad teistele ametitele mis võimaldaksid meil kiiremalt reageerida tekkivatele vajadustele. meie leiame, et me peaksime neid fonde toetama rohkem, me peaksime eraldama raha eesliiniriikidele selleks, et tagada majutusvõimalused seda sellepärast, et need kulud ei tohiks jääda ainult riiklike eelarvete kanda nagu ma juba ütlesin, siis äh, me oleme silmitsi väga suurte äh, raskustega esmase vastuvõtukeskuste küsimuses, vähemalt Itaalia puhul on umbes kaheksakümmend protsenti sisserändajatest registreeritud nõuete kohaselt. ja seda äh, on tehtud tänu sellele, et Äh, nendes keskustes on tehtud suuri jõupingutusi, et seda saavutada. ma tahaksin tänada Kontrollikoda selle eest, et nad äh, tõid välja alaealiste küsimust äh, nendes keskustes, kellega tegelevad siis selleks koolitatud inimesed siinkohal on veel üks aspekt vaja välja tuua, mis on oluline. see puudutab inimkaubandust, eriti just lastega kaubitsemist. lapsed on ju kõige haavatavamad osapooled ja äh, nad on suures ohus. selles küsimuses me peame loomulikult rohkem mõtlema, mida oleks võimalik ära teha ja me peame rohkem Euroopa Liidu poolt kindlasti ära tegema. meil on võimalik juriidilisi ja teisi vahendeid kasutada selle probleemi lahendamiseks. Frontex, Europol ja teised äh, osapooled teevad tööd selleks, et äh, toetada liikmesriike võitluses selle täiesti jäleda kuritegevusliigi vastu kahjuks aga oleme me silmitsi väga tõsiste raskustega nendes asutustes, sellepärast et neil ei ole võimalik eraldada personali selleks, et selle pagulasvooga tegeleda tõhusalt. jah Äh, meie oleme härra De Jongiga oma dokumendis äh, käsitlenud seda teemat, me oleme öelnud, et hotspotid äh, toimivad vägagi hästi, Itaalia püüab praegu panna tööle veel kahte sellist vastuvõtukeskust, aga loomulikult tuleb veelgi tööd ära teha selleks, et see probleem lahendada. suur aitäh veel kord Kontrollikoja esindajale ja ka härra De Jongile suurte jõupingutuste eest selle dokumendi koostamisel, aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Teie Aur, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esimees ja suur aitäh ka härra Vesbergile Kontrollikojast, äh, kes äh, seda eriaruannet tutvustas. jaa, tõesti, Katariina Genitšiga on olnud koostöö väga hea. ma jagan seda, mida ta ütles meie koostöö kohta. ma arvan, et Eh, selle eriaruandega eh, seoses tuleb välja üks probleem ja Kontrollikoda jagab kindlasti seda, nimelt see on ainult eh, üks väike fragment kogu protsessist ja kogu probleemist. me räägime mm, varjupaiga taotlejate vastuvõtmisest ja inimeste registreerimisest, aga tegelikult peaks vaatama neid esmase vastuvõtukeskusi üldpildi osana Eh, see puudutab eh, varjupaigataotluste vastuvõtmisprotsessi ja eh, eitava vastuse andmist ja ka äh, Äh, inimeste tagasisaatmist sellisel juhul, ehk siis kui ei äh, ole tervikahelad paigas, äh, siis on väga keeruline tagada esmase vastuvõtukeskuste tõhus toimimine, eriti selliste arvude puhul, mida me rääg-, millest me räägime ja vähemalt Itaalia puhul pagulasi tuleb järjest juurde ja ka Kreeka puhul olen ma kuulnud, et ka sinna viimaste arvude kohaselt äh, tuleb järjest rohkem pagulasi, ehk siis kui seda ahelat äh, paigas ei ole, siis esmase vastuvõtu keskused äh, ei saa olla ainsaks lahenduseks ja tegelikult me tahaksimegi vaadata seda tervikpilti ja kui vaadata ümberpaigutamise küsimust, siis me kõik teame, et ümberpaigutamine ei toimi selliselt, nagu seda kavandati. mõningad ümberpaigutamised on aset leidnud küll, kuid mitte sellisel määral, nagu kokku sai lepitud. ja siin on kitsaskohad tekkinud seetõttu ja sama puudutab ka tagasisaatmisi väga keeruline on eh, olnud saada paika üle-Euroopaline tõhus tagasisaatmispoliitika ja ma tean ka, et kolmandate riikidega on olnud keerulisi olukordi selleks, et saada nad nõusse eh, võtma vastu oma eh, kodanikke, kui siitpoolt tuleb otsus saata nad tagasi oma päritoluriiki. niisiis, ma arvan, et lisaks sellele, mida proua Genichi juba ütles, nende detailide kohta, millega meie tööd tegime, siis ma arvan, et äh, mingil hetkel on ka vajadus äh, vaadata äh, ja analüüsida seda, ma tean, et Kontrollikoda seda kindlasti ka juba planeerib, aga oleks väga huvitav ja oluline äh, võtta vaatluse alla kogu see äh, ahel, kui me räägime siis varjupaigataotluste läbivaatamisest ja ka tagasisaatmistest, äh, kui see vajalikuks osutub selle lisandusega ma arvan, et äh, ma võingi lõpetada, sellepärast et ma tegelikult olen nõus sellega, mida proua Kinnitši juba ütles äh, olulistel teemadel, nagu näiteks lapsed, äh, see on ka kontrollikoja poolt välja toodud teema, aga tõsiasi on ka see, et kui eksperte siia-sinna lennutada, siis see ei aita tegelikult kedagi. tegelikult on vaja, et eksperdid oleksid pidevalt pikaajaliselt koha peal, et oma tööd teha ja ma arvan, et sellega ma oma sõnavõtu praegu äh, lõpetangi ja ootan äh, põnevusega seda, mida kolleegidel on öelda ja kui on küsimusi, olen ma valmis ka vastama, suur aitäh! ma tahaksin ka öelda, et äh, minu arvates on see eriaruanne olnud pettumust valmistav, sellepärast et see ei ole tegelikult mingi audit või eriaruanne, see on lihtsalt kirjeldus asüülimenetlusest äh, Äh, ja äh, me nüüd teame, milline on äh, varjupaigasüsteem meil Euroopas, see on küll väga tore, aga kas see kõik on piisav või mitte, siis kahjuks siin aruandes midagi selle kohta sisulist ei ole. Mm, ja eriaruanne ei anna meile selle kohta infot ja võib-olla härra Vesberg räägib sellest ka Äh, miks me näeme siin erialamades olukorra kirjeldust, äh, aga kui rääkida näiteks ekspertide küsimusest, äh, sellest, kui pikalt nad oma tööd teha saavad, siin kontekstis oleks väga oluline teada, kas need riigid, kust need eksperdid tulevad, saaksid olla et, et kas need eksperdid saaksid olla kohapeal kauem selleks, et nad oma äh, Äh, tööd paremini teha. nüüd annan sõna kõnelejatele, kolleeg Schmidt, palun. ja suur aitäh, äh, mina leian äh, samamoodi nagu proua esinainegi, kui ma esimest korda eriarvamust lugesin, siis äh, ma ootasin pidevalt, äh, kas äh, ma jõuan millegi sisuliseni, see võttis kõik väga kaua aega, esimesed kakskümmend lehekülge oli lihtsalt kirjeldus. aga tõsiasi on see, et äh, mina pooldan ka järelmeetmeid ja edasist analüüsi selle kontrolli puhul, sellepärast et see on teema, mis järjest suuremaks ja problemaatilisemaks muutub. siin eriaruandes räägitakse lisaks sellele, mida kolleegid ka mainisid, ka Äh, sellest äh, ja ma pean ütlema, et seda, mida Itaalia ja Kreeka teevad, tuleb kindlasti esile tõsta ja austada äh, aga see, mida siin aruandes kajastatakse, on midagi, mida saab kindlasti parandada veel, rohkem tuleb eraldada rahastust, Kreeka ja Itaalia puhul oodatakse, et kaasrahastamine saaks kokku, sageli seda ei saada kokku ja siis jääb kõik see protsess seisma ähm, Äh, ja Euroopa poolt ei ole järelevalvet selle üle, mida tehakse ja äh, siin on äh, olukord selline, et siin on suhe Euroopa Liidu ja riigi vahel äh, ja äh, see äh, süsteem praegu ei toimi, me peame vahetama ka andmeid, vaatama, mis toimib hästi, mis ei toimi hästi, mida on vaja parandada, mida saaks parandada äh, Äh, unustatakse ära, et me räägime tegelikult siin ju inimestest lõppude lõpuks ja me peame end nüüd kokku võtma. nagu äh, proua kolleeg juba ütles, siis mina olen ka seisukohal, et Euroopa Liit on äh, ebapiisavalt reageerinud. mina olen seisukohal, et kui me räägime personaliküsimustest, et siin on kuus nädalat ette nähtud, pärast kuute nädalat läheb ekspert tagasi, siis tuleb jälle uue töötud inimesed. ja kui me kõik need asjad kokku võtame, siis meil on suur probleem. Euroopa Liidul on suur probleem, me peame bürokraatiat vähendama Äh, ja siis me saame tõhusamalt toimima, toimida. kogu maailm ja meie kodanikud vaatavad meie poole, kuidas me äh, tegutseme siin valdkonnas ja meie tegutsemine on ebapiisav praegu ja ja seetõttu leian mina äh, vastupidiselt sellele, mida ma siin kuulsin, et see eriarvamine minu arvates ei ole hea, piisavalt hea, see on lihtsalt olukorda kirjeldav dokument. aga Äh, ma ei taha nüüd siin äh, väga äh, õel olla, aga me peame tagama ju ometigi selle, et äh, äh, alaealisi hästi koheldakse. me peame äh, ent kokku võtma ma ei saa aru, miks praegusel hetkel olukord selline on, nagu ta on ja ma arvan, et meil on vaja teada, kuidas äh, olemasolevaid soovitusi juba ellu rakendatakse äh, ja äh, ei saa leppida sellega, nagu paljude eriaruannete puhul, et tehakse küll soovitusi, aga keegi ei kontrolli seda, äh, kas ja millal nad äh, üle võetakse ja täidetakse, ehk siis ma tahan öelda, et me peame tegutsema, see on väga pakiline ja me ei tohi seda subsidiaarsusküsimust siin negatiivselt ära kasutada, vastutust ühelt poolt teisele kanda, kandma ja me Äh, peame kui me räägime esmase vastuvõtu keskustest, äh, siis tõesti tegutsema ja Euroopa Liit, ametid äh, saavad siin oma pädevuste raames ka midagi ära teha, aitäh! suur aitäh! järgmiseks saab sõna kolleeg Lavajeva, palun! Well, um... suur tänu! ma pean ütlema, et ka minu jaoks on siit arvud puudu nii nagu te juba viitasite ja mul on ka konkreetsemad küsimused kulude kohta, sellepärast et mulle tundub veider, et me ei saa siin konkreetseid arve näha. esiteks, juba eelmisel aastal, enne kui toimus kuulamine volinik Avramopoulosega, siis saatsime oma küsimused kirjalikult ja küsisime, mis on need tegelikud kulutused seoses sisserändajatega riigiti ja vastus oli väga huvitav ja siin on, loen ette komisjoni tsitaadi, kus on kirjas, et on keeruline, kui mitte võimalik neid eeldatavaid äh, kulutusi avaldada, kuna rändevoogude hind koosneb erinevatest tegevustest, seega võib-olla komisjon või kontrollikoda saab siin vastata, mis on nüüd muutunud äh, kuidas seda olukorda on siiani nüüd parandatud, sellepärast et minu jaoks on ebanormaalne, et me ei näe, mis on need kulutused ja me ei saa tõesti täpselt aru, millest need tulenevad ja kuidas me seda mõõdame vastuvõtukeskuste tasandil ja kas olukord on paranenud võrreldes eelmise aastaga või mitte. teine küsimus puudutab tagasisaatmispoliitikat ja võib-olla saate vastata, sellepärast et liikmesriigid on valmis siin vallas kaasa lööma äh, ja valmis ka rahaliselt panustama, aga kas selle kohta me teame, kui palju see maksma läheb? see on ju ka väga oluline ja kolmandaks viimane küsimus. võib-olla see kuulub Katariina Kinnitši pädevusse, sellepärast et ta teab väga palju laste teema kohta kuidas seda inglise keeles öeldakse, äh, saatmata alaealised nimelt. ma tahtsin teada, kas need kulutused on erinevad, kui on täiskasvanud, äh, täisealine rändaja või siis saatmata alaealine. kas äh, seal on kulude osas mingeid erinevusi? võib-olla paraneb see noorte eest hoolitsemine kas seal on mingeid erinevusi ja mul on ka üks keerukas küsimus vanuse kohta, sest äh, mõnel juhul näiteks Itaalias vanus ei ole alati kaheksateist. ka see muudab kulutusi, sellepärast et kui me kaasame kõiki, kes on kuni umbes kahekümne kahe aastased, see avaldab ka kuludele mõju. seega millised on selles mõttes muudatused, aitäh? suur aitäh, rohkem sõnasoovijaid minu nimekirjas ei ole ja annaksin hea meelega sõna ka komisjoni esindajale äh,. proua Inhasin äh, Home peadirektoraadist, äh, ma loodan, et me te, teie nime valesti ei hääldanud, palun, teil on sõna. Um, many thanks for, for suur tänu nende küsimuste eest ja selle aruande eest, mis toetab komisjoni seisukohta kui pakume liikmesriikidele lisatoetusi nagu Itaaliale ja Kreekale selleks, et parandada olukorda esmaste vastuvõtukeskustes, ja paremini ellu viia vajadusel ja võimalusel seda esmase vastuvõtukeskuse lähenemist. nüüd, mis puudutab seda kontrollikoja aruannet, siis komisjon kiitis heaks kõik soovitused ja leiame, et nii amet kui komisjon toetavad eh, ka tulevikus liikmesriike. mis puudutab esimest soovitust, siis siin komisjon juba praegu koostab teekaarti selleks, et eh, Itaalia ja Kreeka puhul selle soovitusega edasi minna ja Kreeka puhul ühine tegevuskava mille allkirjastasid komisjon ja Kreeka ametivõimud, hõlmab juba neid sätteid, mis puudutab vastuvõtukeskusi vastuvõtmissaartel ja varjupaigataotluse menetluse kiirendamist. Itaalia puhul komisjon julgustab pidevalt Itaalia ametivõime suurendama vastuvõtukeskuste võimekust ja on valmis Itaalia ametivõime selles vallas ka täiendavalt toetama. saatmata alaealised on murekohaks kõikidele institutsioonidele koostöös ametitega. komisjon on valmis toetama arenguid selles vallas ka nende vastuvõtukeskuses viibimise ajal, nimetades ametisse lastekaitseametniku, koolitades vastavalt personali igas vastuvõtukeskuses. E-, ekspertide kasutamine mille puhul komisjon ja ametid teevad koostööd selleks, et eh, eeldada, millised võivad olla ametivajadused eh, juba kujundamisfaasis selleks, et eh, koha peal eksperte võimalikult hästi kasutada nendel aegadel, kui abi on eriti oluline. lisaks ka ekspertide kasutamine, keda saab koha peale saata liikmesriikide toetamiseks. mis puudutab neljandat soovitust, siis Kreeka hotspotide toime on üks või toimiv siis on üks murekohti ja uuslemine on praegu lõppfaasis ja kiidetakse peagi heaks. seoses neljanda soovitusega veel, mis puudutab Euroopa Liidu regionaalset rakkerühma, siis kohtu kohaselt on vaja selgemalt selgemat mandaati seoses struktuuriga, mida siis rakkerühm teeks nii Kreekas ja samal ajal see mandaat Kreeka puhul on äh, komisjoni jaoks juba täpsustatud ning äh, komisjon ja ametivõimud koha peal äh, pingutavad kõvasti selle nimel, et et äh, neid soovitusi ellu viia võimalikult kiiresti. komisjon jätkab nii liikmesriikide toetamist, et ametisse nimetada kontaktisik äh, liikmesriigi tasandil igas rakkerühmas. mis puudutab viiendat soovitust, kus äh, kohus tegi ettepaneku hinnata ja tuvastada võimalikud juriidilised operatiivsed lüngad ning täpsemalt selgitada õigusraamistikku hotspot lähenemiste puhul. sellega on ka komisjon juba algust teinud, et äh, viia läbi põhjalik hinga, hindamine nii äh, Itaalias kui Kreekas ma loodan, et see kõik näitab, et me võtame neid soovitusi tõsiselt, kontrollikoja soovitusi tõsiselt ja oleme juba ellu viimas neid soovitusi ning oleme valmis nii kontrollikojale kui ka siin komisjonis lõpule viidud tegevusi tutvustama. kui see ei toimu veel selle aasta jooksul, see on võib-olla liiga ambitsioonikas, siis toimub see kaks tuhat kaheksateist ja komisjon kavatseb ellu viia kõik Kontrollikoja poolt äh, tutvustatud soovitused. nüüd äh, küsimuste juurde ja järelmeetmete ning raha kasutamise kohta, siis volinik Avramopolis eelmisel aastal ütles, et praegusel hetkel kui sooviti, et volinik Avramopolis siin komisjonis sõna võtaks, siis äh, Abram volinik ütles, et praegusel hetkel ei ole veel kõiki arve liikmesriikidelt saadud seoses äh, vastavate määratud asutuste menetlusega ja nii edasi, seega, mis on seotud ka õigusliku aluse elluviimisega kuna see pisut viibis, kuna raha kontrollival, auditeerival üksusel oli vaja ellu viia teatud äh, lisaetapid enne seda, praegusel hetkel, selleks hetkeks oli komisjon saanud ainult mõned äh, numbrid ja sellest oli liiga vähe, et analüüsi läbi viia. märtsis kaks tuhat seitseteist äh, saime kontrolli aasta kaks tuhat kuusteist kohta ning äh, nende analüüs viiakse läbi pärast seda, kui ka liikmesriikide audit on toimunud ning need arvud siis ka meile edastatud. vastuseks teie küsimustele äh, seoses rände tegelike kuludega, siis praegusel hetkel ma sellele vastata ei saa. kui komisjon on läbi viinud analüüsi liikmesriikide kohta, siis tuleme teie ette tagasi nii kiiresti kui võimalik. tagasisaatmispoliitika kulu. siin paraku pean samamoodi vastama, sellepärast et me peame vaatama, mis andmeid on liikmesriigid meile edastanud, et ja praeguse meile edastatud info kohaselt ma seda öelda ei saa. nüüd alaealised ja täisealised siis siin on selge erinevus, sellepärast et alaealistele on suunatud rohkem teenuseid. seega alaealistele suunatud teenuste pakkumine liikmesriigiti selleks, et nende eest hoolitseda. ning seal vastav eelarve on olulisem, sellepärast et äh, pakutakse rohkem teenuseid. ma ei usu, et praegusel hetkel komisjon on võimeline selgelt neid kulutusi eristama. ma loodan, et vastasin kõikidele teie küsimustele, aga kui ei, siis andke teada, aitäh! Also der, ja, zu dem. jah äh,. Mm, eriaruanne on, on äh, tõesti äh, olnud allapool ootusi ja arvestusi. Äh, volinik Avramopoulos on olnud meil, ta tuleb meile ka siia ja me kindlasti räägime sellest teemast temaga ka. ja nüüd soovitus number kaks, äh, mis puudutab saatjate alaealisi äh, kas nüüd on igas esmase vastuvõtukeskuses lastekaitseametnik koha peal, kes tegeleks nende alaealistega, alaealistega, nii et seda ma tahaksin teie käest küsida, aitäh. appointment uh, concerning Italy. mis puudutab Itaaliat, siis lastekaitseametnike kaasamine saatmata alaealiste puhul on praegu Itaalia ametivõimude poolt lõppfaasis ja see on seotud ka antud raportiga ja raporti soovitustega mille kohaselt komisjon soovib seda olukorda muuta ja parandada Itaalia puhul, aitäh. ja Kreeka puhul lastekaitseametnike ametisse nimetamine on juba Kreeka ametivõimude poolt käimas, aitäh. jah, tõesti mi-, mida tähendab peaaegu kõik? aitäh vastuse eest! Äh, see tähendab seda, et me eeldame, et Itaalia ametivõimud nimetavad lapse, lastekaitseametniku ametisse järgmise kuu jooksul või järgmiste kuude jooksul niisiis äh, ma eeldan, e, et äh, järgmine kuu äh, ei tähenda hispaanlaste kombel järgmist kuud, vaid ta tähendabki järgmist kuud. igal juhul peale suvepausi selgub, kas kuu aja pärast on tõesti täpselt kuu aja pärast või siis äh, lähenetakse sellele teemale hispaanlaste kombel ja lükatakse seda veel edasi. igal juhul äh, me oleksime igasuguse tagasiside eest äh, tänulikud ja selle eest, et me saaksime siis äh, õigeaegselt vastuse. just, just, just. jah, ma selgitan seda veel hiljem, aga nüüd annan sõna härra Vesbergile, et ta lõppsõnaks nüüd äh, sõna võtaks. aitäh vastan ka nendele teemadele, mis on siin nüüd tõstatunud. kõigepealt äh, auditi reguleerimise ala. kontrollikojas kuue aasta jooksul, tegelikult isegi rohkem kui kuue aasta jooksul, äh, mis ma olen seal olnud, oleme ka ise olnud kriitilised, et meie raportid pigem hilinevad ja raporteerime auditi kohta siis, kui poliitiliselt see enam oluline ei ole. seda kriitikat oleme ka iseenda suhtes teinud ja nende korduvate esinemiste käigus siin komisjonis olen, on mulle jäänud mulje, et see on olnud ka parlamendipoolne kriitika. oleme nüüd üritanud auditeid kiiremini läbi viia, neid kitsendada, et seda protsessi kirjeldada ja nii edasi. tahame keskenduda sellele, mis on selle ajahetkel kõige kriitilisem punkt. kui see audit kaks tuhat viisteist käivitus, siis olime humanitaarkatastroofi alguses, pidades silmas seda, kuidas Euroopa ja Euroopa liikmesriigid äh, rändekriisi lahendavad ja seetõttu keskendusime esmase vastuvõtt-, vastuvõtukeskuste lähenemisele, sest kaks tuhat viisteist oli see kõige päevakajalisem teema. teine põhjus sellisele otsusele tuli vaadata seda rändekriisi kogu ahela lõikes. see saab alguse rändevoogude piisava haldamisega, kui on äh, inimeste sõrmejälgede võtmine, tuvastamine ja nii edasi, sest äh, muul juhul ükski teine riik äh, sisserändajaid vastu ei võta, kui seda esimest sammu ei toimu. ja seetõttu me sellele ka keskendusime. vastused on selged, esmase vastuvõtukeskuse esmased vastuvõtukeskused tõepoolest aitasid olukorda lahendada, mis oli käest ära minemas ning äh, tugevdasid seda registreerimisahelat, seega see toimis. kuna audit oli üsna kiireloomuline, siis me teadsime, et kogu finantsinfo kättesaadav ei ole, nii nagu ka komisjon ütles. see on olnud kätt-, kättesaadav eh, osaliselt alles selle aasta märtsist, aga siis oli meie audit juba lõppenud. seega meil ei olnud võimalust läbi viia finantsauditit. loomulikult järelauditis me saame seda teha ja ma näen ette ka vajadust eh, järgnevate auditite jaoks, mis puudutavad ahela järgmisi etappe kui meie selle eriaruande läbi viisime, siis Kreeka ja kohta mingit finantsinfot ei olnud ja Itaalia ei olnud veel selleks hetkeks absoluutselt rahastust taotlenudki. ma arvan, et on oluline seda välja tuua, kui me seda aruannet käsitleme, miks siis nii kitsas fookus kuna me tahtsime välja tulla soovitustega, mida saaks ka kiiresti ellu viia protsessi käigus. ja ma arvan, et see oli hea otsus. nagu viimased arengud on näidanud, siis selliseid eh, vastuvõtukeskusi on jätkuvalt juurde vaja, nagu me ka välja tõime kui me selle auditi läbi viisime, siis mingeid lastekaitseametnikke äh, ametisse nimetatud polnud, nüüd saime komisjoni käest info, et see, seda probleemi lahendatakse. aga see oli üks meie selgeid soovitusi, mida me ka välja tõime ja ma arvan, et meie raport aitas komisjoni oma töös. selleks, et olukorda veelgi parandada, aitäh. ja herzlichen Dank suur aitäh! ma sain nüüd aru, et äh, te olete äh, selline kahevahel sellise aruande puhul, äh, mis räägib asjade praegusest seisust ja nii edasi, ja teise, teist tüüpi aruande vahel, mis räägib üldiselt, aga millal me võiksime oodata sellist järelauditit, mis ajaks oskate umbes öelda uh,? Well nagu juba välja öeldi, siis kõik eriaruanded, neile jäl-, järgneb alati järelaruanne ja see toimub umbes kolme aasta jooksul. praegusel hetkel ma võin öelda, et mina kontrollikoja liikmena näen seda vajadust, et me ei piirduks mitte ainult järelaruandega, vaid täiendavate aruannetega kogu selle ahela lõikes, näiteks äh, ümberpaigutamise vallas. seega ma näen vajadust uue auditi käivitamiseks, millal see täpselt toimub, ma ei tea, sest minu mandaat saab esimesel märtsil läbi ja tõenäoliselt mina selle teema eest vastutama ei hakka, aga ma võin kahtlemata öelda, et äh, järgmise aasta programmis on see üks meie tipp, peamistest prioriteetidest, aitäh. aitäh ja nüüd annan lõpetuseks sõna kaasraportööridele, kes alustab, proua Kinitšeki, palun. Eh, suur tänu, proua esinaine aitäh nende oluliste panuste eest sellesse arutellu. Pole kahtlust, et nüüd on osutatud kõikidele peamistele auditi kommentaaridele. mul on hea meel, et kontrollikoja esindaja jõudis järeldusele, et oleks vaja uut auditit, mis põhjalikult tegeleks finantsaspektidega, sest me peame põhjalikumalt uurima siiski kulutusi ja nagu just äh, komisjoni esindaja ka kinnitas. iseäranis Itaalia osas on vaja teha tõsiseid jõupingutusi selleks, et täita need soovitused ja palju jõupingutusi just äh, saatjate alaealiste osas Äh, öelda, et koha peal, tuleb tagada, et oleks tõesti koha peal lastekaitseametnikke, kes tegeleks nende haavatavate noortega. nüüd teise, teie kolleeg, kolleeg, teie märkus. ma tean, et teile väga, teile teeb tõepoolest alaealiste teema väga muret, ka mina olen selle kallal töötanud mõnda aega arvesse tuleb selgelt võtta kulutusi ja erinevaid, erinevusi kulutustes no,. nagu rääkis komisjon, nagu Kontrollikoja raport ka ütleb, nagu juba öeldud, alaealised vajavad rohkem kaitset, rohkem toetust, rohkem teenuseid. või võiks mõelda siis eestkostjale, bioloogilisele toele tervishoiualasele toele, kõikvõimalikule äh, toetusele, mis äh, oleks suurem kui toetus täiskasvanutele. aga lapse vanusest rääkides ei, alaealine alla kaheksateist aastane, see vajab täpsustamist. me räägime alaealiste kaitsest, Itaalias on alaealine kaitse, keht-, see kehtib kuni kaheksateistkümnenda eluaastani ja siis mitte katkestada seda toetust siis, kui äh, laps saab kaheksateistkümne aastaseks, näiteks kriminaalõiguse küsimus. kriminaalõigusega seotud asutustes äh, läheme kahekümne viie aastani. et ei katkeks just nimelt see protsess, mis on käivitunud alaealise puhul minu koduriigis äh, üritame me selliselt kaitsta alaealisi, sest kui me lihtsalt äh, hülgame alaealise, kellel oli eestkoste, keda kaitsti, kes sai erinevat sorti toetust ja kui siis kaheksateistaastaseks äh, saamisel see kõik katkeb ilma igasuguse toetuseta või kaitseta, siis satub see alaealine lihtsalt ohtu, et kui inimene on kaheksateist pluss üks päeva vana, see ei muuda mitte midagi. olukorras, kui äh, inimene saab kaheksateist, siis, äh, siis inimene ei tule alaealiste vastuvõtukeskustesse. oluline on ega, ega, ega hakka leidma toe, toetusperet. see tähendab, täiskasvanuiga niisiis on kaheksateist, kui me teeme kõik selleks, et mitte katkestada toetust sellel hetkel. see oli minu poolt äh, täpsustus. teisalt äh, ma arvan tõesti, et me peame süvendama kulude analüüsi. et paremini mõista, kui palju kulutusi tuleb teha mitte ainult Itaalia poolt, aga ka teiste riikide poolt ja viimane märkus, selge on, et äh, see raport on hetkel, on tõesti mingi ajahetke kajastus, staatiline ajahetk, äh, aga see puudutab ka menetluse tolleaegset äh, hetke, nagu härra De Jong ütles, et et siin tuleb arvesse võtta ka muid aspekte nagu ümberpaigutamist. nagu te ütlesite, proua esinaine, me jagame teie seisukohta. tänan nüüd selle arutelu eest kolleeg De Jong, bitte. De Jong, suur tänu, proua esinaine. ma pean ütlema, et kui me töödokumendi kokku panime, üritasime arvestada äh, kontrollikohtu poolt selgitat-, juba selgitatud piirangutega, samal ajal on meie soovitustes ka näha, et me olime päris hästi teadlikud nendest piirangutest selles osas ka, et on vaja järelmeetmeid, seda ma rõhutasin juba alguses. ma olen ka nõus, et finantsauditi jaoks on äh,, nagu härra Vestberg ütles, on vajalik äh, esmane prioriteet. kulutused on olulised, need olid puudu eriti kui tegemist on eriraportiga ja teiste eriraportite puhul on tõepoolest finantsaudit ka ette nähtud, kuid antud juhul ei olnud see lihtsalt veel võimalik. kuulsin, kuulsin aga komisjoni vastuse. see meie komisjoni jaoks oli see päris äh, raske töö, arvestades ka komisjoni ülesandeid. kohtumine volinik Avramopulosega on juba kavas aga kui ma nüüd kuulasin selle arutelu ära, siis äh, ma mõtlen, et äkki ka asepresident Timmermans peaks olema kaasatud, ka libes on ta alati väga tegus, kui asjad lähevad tõsiseks ja meie komisjoni jaoks nüüd see asi on hakkam-, hakkamas äh, muutuma tõsiseks. puudub finantsinfo, komisjonil ainult osaliselt see info, ta ootab äh, edasisi tulemusi ja meil on puudu siis tervikpilt seepärast on igati põhjust mitte sellesse suhtuda kergekäeliselt. nüüd, eh, et, et meil peaks olema ühe rändaja põhised kulud, siin ma pisut kahtlen selles. rändaga seotud kulud koosnevad paljudest faktoritest, integratsioon, kuritegevus, erinevad aspektid, terve rida. mida me tegelikult tahame teada, on see, et kui palju läheb maksma iga samm selles ahelas. E, kui kolleeg tahab teada, mis on vastuvõtu e, hind, mis on e, taotluse läbivaatamise hind, mis on tagasisaatmise hind, kui vajalik, siis jah, ma arvan, et me nüüd tegutseme sihipärasemalt. ja viimane märkus. on tõesti vahe. ma arvan, et tagasisaatmise kulud võivad olla tohutult suured, kuid ärgem unustagem, et kui meil on terve ahel, siis tagasisaatmine on täpselt sama oluline, kui pagulaste vastuvõtmine on oluline. sest äh, avalikkuse toetus, kui me võtame vastu arvukalt äh, varjupaigataotlejaid ja pagulasi, tõltub just sellest, kui tõhusalt äh, toimib meie tagasisaatmise poliitika. nii et siin on kaks poolt see on hetkel probleemiks Itaalias, on väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid, mis üle ujutavad Itaaliat, sest tagasisaatmispoliitika lihtsalt ei toimi. ja selle puhul ei ole mitte kulu rändaja kohta oluline ja mitte ka tagasisaatmise poliitika kulu, vaid just tõhusus on tähtis. ja selle märkusega ma ka lõpetan siinkohal. suur aitäh! sellega oleme antud päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud, tahaksin tänada komisjoni ja kontrollikoja esindajat äh, nende sõnavõttude eest ja jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamus, mida tutvustab meile kolleeg Flanagan, mis puudutab äh, nõukogu määrust biodoonore põhinevate tööstusalade ühisettevõtte asutamise küsimuses ja neile sõna härra Flanagan. Uh, thank you very much um.... suur tänu see ühisettevõte loodi aastal kaks tuhat neliteist kümneks aastaks, sellelt, et rakendada ühist äh, teo-, tehnoloogiaharidust biotoorainetel põhinevate tööstusharude jaoks. tegemist on era- ja avaliku sektori partnerlusega, ühest küljest on liik-, on komisjon ja teiseks biotoore, toorainete konsortsium. mõte oli, et Euroopa Liit annab üheksasada seitsekümmend, üheksasada seitsekümmend viis miljonit ja Euroopa Investeerimispank annab umbes kolm korda rohkem. aga BIC osalised äh, ei soovi tegelikult eriti nii palju vahendeid anda, sest et tundub, et nad, nende rahastus võiks rahastada nende enda konkurente. pigem nad helistaksid üksikuid projekte, mis äh, neid eriti huvitab. vastavalt praegustele õigusaktidele ei ole ühtegi mehhanismi, mis seda võimaldaks ja antud juhul ettepanek parandab seda olukorda ja minu meelest on see päris lihtne ja ma saan kindlasti toetada Euroopa Komisjoni selles osas. suur aitäh, üks kolleeg on äh, sõna palunud, palun. suur tänu. härra Flanagan selgitas nüüd äh, rahastamismehhanisme äh, BIC osas, mina olin ITRE raportöör ja kuulsin erinevaid kommentaare erinevalt osapooltelt. ja nagu meie raportöörgi jõudsin järeldusele, et see on parim variant, kui me tahame hetkeprobleemi lahendada. kui raport läheb täiskogul läbi ja kui vastutused vast, ja kui muudatused nõukogu poolt heaks kiidetakse, siis äh, rahastamise vorm tõesti muutub ja erasektor peab siis toetama programmipõhiselt siiamaani ei ole kogemused olnud head. üks miljon sada kaheksakümne kahest on rahastatud ja kui see kõik nüüd läbi läheb, siis ma toetan seda, aga peame olema väga ettevaatlikud ja vaatama, kuidas need ettevõtted tegutsevad. peame seda eh, hea, e-, eelarve heakskiitmisel kindlasti arvestama kõik sõltub sellest, kas ettevõte täidab sada protsenti oma kohustused. ja meie komisjon on siin esimene, kes peab kontrollima, kas need muudatused tõesti on viinud ka eraettevõtete käitumise muutumisse ühisettevõttes. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Heis, palun. Uh, thank you, Chairperson. Um, I'm suur tänu. ma olen nõus härra Flanaganiga üldise lähenemise osas. igati on õige äh, selline lähenemine, et see uus rahastamismudel, mille komisjon on nüüd välja pakkunud, vajab toet-, väärib toetust, kuivõrd see vabastab potentsiaali ettevõtetele, nad saavad rahastust ettevõtte tasandil, varem oli tegemist üldise summaga Äh, mida ei kasutatud nii, et terve ühisettevõte oleks olnud rahul, sest et ettevõtted ei näinud mingisugust potentsiaali või nende jaoks äh, mingeid võimalusi. kuid on siiski terve rida teemasid, mille üle peaksime siiski raportis üritama mõelda kõigepealt. ma lugesin komisjoni otsust ja põhjendust, esimene kommentaar. see komisjoni algatus tuli koostöö tulemusel, nagu nad selgitavad. Nad tegelikult konsulteerisid VKE-dega, e-, eraettevõtetega ja sellest on palju õppida. kui programm ei toimi ja kui potentsiaal kahaneb, eriti ühisettevõtete puhul, siis on absoluutne nõue, et komisjon peab tegema koostööd ja seda me peaksime ka tunnustama mitte ainult bio toore, toorainete puhul, aga ka teiste ühisettevõtete puhul on vaja rohkem koostööd, see on minu esimene märkus ja teiseks, kui see kõik toimib ja kui potentsiaal tõesti vallandub, et ettevõtted saavad rohkem panustada, siis on järgmine küsimus, mida me õpime teistest ühisettevõtetest? see on väga oluline küsimus, mille, sest peame samuti teadlikud olema see on sisuline muudatus ühest küljest rahastamise mõttes, nagu kolleegid ütlesid, kuid teisalt võiks see vabastada potentsiaali ka teistes valdkondades ja see peakski kajastuma. raportis esitan selle kohta ka muudatusettepanekud. nüüd tagasi tulles eelmise kõneleja juurde. kui midagi, kui see nüüd valesti läheb, siis see jõuab taas meie komisjoni ette. ja ma arvan, et siin on meil oluline aspekt peame järele mõtlema mida oleme õppinud selle muudatuse tagajärgedest siis aastaaruandes, mis tuleb meie komisjoni ette taaskord. ma arvan, et järgmisel aastal arutame seda jälle nagu eelmiselgi korral. oma äh, raportis peame just arutama, kas ühisettevõtted, võtted ise saaksid sõnastada, mis nende jaoks on selle eelised, kuidas see on toiminud, kuidas see on andnud lisandväärtust meie kodanikele ja maksumaksjatele need teemad tuleks tõstatada praegu ja, ja need vastused tuleb ka kirja panna, kui me tõeliselt hakkama, hakkame hindama ühisettevõtjate tegevust. nii et need on need valdkonnad, mida ma tahaksin, et raport puudutaks, ma olen, mul on ka muudatusettepanekud valmis selle kohta. teen hea meelega koostööd härra Flanaganiga kuid ma arvan, et meie jaoks peamine, kui me need muutused toetame, mida ka mina toetan nagu raportöör, siis nagu raportöör ise ütleb, siin ei ole millegi üle pead murda, aga äh, peame tagama, et, et need äh, positiivsed mutsed on ka selgelt näha ja kirjas. Just... Uh, suur tänu, proua esineja, teen väga lühidalt. nõustuda, nõustumaks raportööri ja variraportööridega äh, praeguse määruse muutmine on tõesti väga vajalik, kuna praegune raamistik teeb väga keeruliseks BSI liikmetel seda täita. nii et mul on väga hea meel, et meil on selline üldpilt nüüd paigas ja üks variraportöör on äh, ühisettevõtete heakskiidu otsuse raportöör ütles, nii et meie ees on selline lai pilt ja ma tänan ka muudatuste eest, mille komisjon äh, välja pakkus selleks, et saaksime suurema paindlikkuse, et rahastamist saadakse teistest allikatest, mitte ainult Euroopa Liidu eelarvest, nii et tänan selle eest. kolleeg Salafranca, pidi. kolleeg Salafranca järgmiseks. suur tänu. kuulasin tähelepanelikult äh, raportööri analüüsi biotoorainete ühisettevõtte teema on seotud määrusega aastast kaks tuhat neliteist ja, ja kõik näitab, et see ei, ei ole toiminud. sest äh, määruse kohaselt pidi tekkima erakonsortsium, mis siis annab sada kaheksakümmend kaks miljonit ja ainult null koma seitse on eraldatud nii et ka komisjon peatas oma osaluse, sest äh, puudus konsort-, erakonsortsiumi panus. nii et umbes seitsekümmend miljonit oli see. miks siis äh, esime-, proua esimees, miks see ühisettevõte ei toiminud, on küsimus. miks määrus ei viinud äh, selleni, et saavutatakse eesmärgid? mind häirib siin ettepanekus see, et me justkui annamegi andeks äh, konsortsiumile, et ta neid äh, miljoneid ei maksnud, sada kaheksakümmend kaks miljonit ja et, et nüüd meil tuleb siis projektipõhine a la carte süsteem. et äh, polnudki mõtet osaleda justkui projektides, mis ei olnud äh, piisavalt tasuvad. ma ei ole sellele komisjoni ettepanekule vastu ega raportöörile, aga ma tahaksin täpsemini aru saada, miks see kõik ei toiminud ja kõik on nii lihtne. ja kui piisab lihtsalt sellest, et me muudame määrust selleks, et tulemust saavutada, ma ei tea, kas on nii. ma tahaksin komisjoni arvamust kuulda selle kohta. millised on siis äh, selle tõhususe puudumise tagajärjed? määruses. ja ma ei tea, kas see määruse muutmine ei too kaasa ohtu, et me lihtsalt äh, soodustame suurte ettevõtete tekkimist a la carte äh, lähenemise alusel, sest äh, kui siiamaani asi ei toiminud, siis ma tahaksin tõesti teada, kas see on nii lihtne, et kui me muudame määrust, siis ettevõtted, kes on konsortsiumi liikmed, muutuvad tõhusamaks. kas üldse kehtib kohustus eh, anda sada kaheksakümmend kaks miljonit, kui see määrus muutub? suur aitäh, kolmekümne minuti pärast tuleb meile siia veel lisaks keskkonnakomisjon, sest et eh, meil on ühisistung ette nähtud, meil on veel üks päevakorrapunkt vaja läbi võtta ja seetõttu ma tõesti palun, et me teeksime praegu võimalikult kiiresti. kolleeg Heis on veel kord sõna palunud suur aitäh. polnud mõjuhinnangut äh, algselt. miks nüüd siis? ma arvan, et äh, tuleb äh, selgitada põhjalikumalt, miks see antud juhul ei kehtinud, arvestat-, arvestades äh, summasid lihtsalt, mis antud juhul olid mängus. Von der Generaldirektion Forschung und ich hoffe, dass sie es in gebotenen Kürze hinkriegt, die Fragen zu beantworten. Bitte schön. Eesti kabinis on tehniline tõlge, tõlkesüsteemis on tehniline tõlge. aga jätkame. Äh, suur tänu, komisjoni esindaja. suur tänu, äh, proua esinaine see algatus on jõudmas nüüd vahearuandeni hooga efekt kuni aastani kaks tuhat kuusteist, see on juba välja arvutatud, kaks koma kuus, see tähendab, et üks euro on juba andnud kaks koma kuus eurot erarahastamist. me oleme siin tegelikult juba hoova efekti tulemuste prognoosini saavutanud, ületanud, mis oli üks koma kaheksa tegelikult, ma tahaksin ka rõhutada et see on kõrgeim kõigi seitsme ühisettevõtte võrdluses, mis toimivad kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, kontekstis. ja erasektori panus, projekti tasandi toetamine tegelikult suurendab äh, hoovaefekti ning äh, suurendab töökohti ja aitavad kaasa naftajärgse ühiskonna ülesehitamisse komisjon siiamaani on peatanud ja mitte kärpinud seitsekümmend miljonit äh, Euroopa Liidu äh, rahastamist selleks, et kaitsta meie finantshuve, oodates äh, parandust siis määrusesse. ja me tahaksime tänada härra Flanagani tema positi-, positiivse arvamuse projekti eest. selle algatuse jaoks on see tõesti väga tähtis komisjon pöörab suurt tähelepanu sellele, kuidas äh, tööstusepoolne panus toimib ja tänu sellele muudatusele me saame siis ka näha loodetavasti veelgi suuremat hoova efekti, kui meil siiamaani oli. mis puudutab nüüd suurettevõtteid, Euroopa Liidu panus VKE-dele on juba sada kakskümmend miljonit, see tähendab umbes kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu panusest, mis on palju rohkem kui Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärk, loodetavasti on see vastus teie muredele, tänan. Also ich möchte, ich möchte, ich muss weitermachen, es tut mir leid. Kollege Flanagan zum Abschluss. meil on taas tehniline tõlge, aga jätkame taas. Äh, suur tänu peab enne vaatama, kuhu hüpata. nii et praegu me vaatame ja siis hüppame. kuulasin teie sõnavõtte. on tõesti unikaalne positsioon siin äh, parlamendi liikmena. ma arvan, et esimest korda me üldse avalikkuses siin saavutame üksmeele. Te olete oma tööd teinud korralikult, pole seda kunagi, selles kunagi kahelnud. homme kella kah-, kaheni on meil aega esitada muudatusettepanekud, nii et ma ootan neid huviga ja suur tänu! suur aitäh! ja neljandal septembril tegeleme me taas kord sellega Äh, ja hääletame ka. kui teil on küsimusi, siis saatke need palun sekretäriaadile, et me saaksime vastuse enne neljandat septembrit, sellepärast et me tõesti tahame, et kõik äh, küsimused saaksid vastuse. Äh, suur aitäh ja nüüd me liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kontrollikoja eriaruande number üheksa kaks tuhat üheksa järelmeetmed, mis puudutavad Euroopa personalivaliku, ameti personalivalikuga seotud tegevuse tõhusust ja mõjusust. Äh, tahaksin äh, tervitada siin kogu südamest härra Bearfieldi ja anname teile võimaluse rääkida sellest, milliseid parendusi on tehtud ja loomulikult äh, teie mandaat on nüüd lõppemas ja nüüd äh, alguses oli äh, teie mm, raport üsna halb, aga nüüd te saate näidata, millised on paremad. palun, teil on sõna. suur aitäh äh, suur aitäh selle võimaluse eest, ma tahan tõesti näidata, et me oleme viimase kümne aasta jooksul teinud ära väga palju, eriti keskendudes väga olulistele soovitustele, mm, mis tulid välja Kontrollikoja auditist EPSO teemal nii, äh, mida meie oleme EPSO-s äh, siis teinud? Äh, me oleme oma töö täielikult üle vaadanud, me oleme keskendunud neljale valdkonnale, mis on vasta-, mis vastavad ka Kontrollikoja soovitustele. me oleme keskendunud sellele, kuidas me oma vajadusi planeerime, kuidas me saame parandada tõhusust ja toimimist, kuidas me saame parandada testimist ja professionaalsust ja me oleme püüdnud tagada ka äh, kõige paremate inimese endale meelitamisega ja mitmekesisuse tagamisega personali hulgas. meile öeldi auditi käigus, et äh, personalivajadusi ei edastatud õigeaegselt, see oli ka õige ja esimese asjana me viisime sisse strateegilise personali planeerimise kõikide institutsioonide jaoks, see ei ole veel täiuslik, aga see toimib siiski väga hästi. ja see on võimaldanud meil pannud, panna vastavusse nõudmise ja pakkumise poole eh, ja me eh, lisaks viisime sisse veel iga-aastase konkurentsitsükli ja seeläbi me saame oma ressursse paremini kasutada ja vastata paremini institutsioonide vajadusele äh, see tagab selle, et me saame õigeaegselt sobivaid äh, inimesi pakkuda inim-, äh, institutsioonidele. meil on nüüd kolmeaastane planeerimistsükkel, mida kohaldatakse igal aastal ja see on võimaldanud äh, meil oma tööd paremini teha. Te näete järgmisel slaidil seda, kuidas see kõik tegelikkuses toimib. meil on kolm konkurentsitsüklit igal aastal, kahe tuhande kümnendast aastast on meil need paigas ja see on andnud meile ka värbamisturul mm, parema positsiooni informatsiooni, sellepärast et kandidaadid teavad, kuhu pöörduda, igal aastal on administraatorite konkurss, lingvistide konkurss on suvel ja aasta lõpul assistentidele siis. ja äh, lünki äh, selles protsessis me täidame spetsialistide konkurssidega. teine soovitus oli see äh,, Äh, mis puudutas äh, liiga pikka äh, valikuperioodi. jah, see tõesti oli nii ja minu arvates võiks ka see praegu lühem olla, aga meil on avaliku teenistuse üksusena mm, teatud kohustused kohelda kõiki õiglaselt ja võrdselt ja me peame tagama, et meie otsused oleksid õiged, sest et väga sageli me pakume eluaegset lepingut. kuid sellele vaatamata oleme me siiski seda perioodi vähendanud kuuekümne protsendi võrra, mõnikord isegi rohkem ja Te näete, et enne kahe tuhande üheksandat, kümnendat aastat oli erinevus väga suur, siis me viisime sisse uue äh, protsessi, enne seda kestis äh, valikuprotsess kaks aastat äh, ja pärast seda oli valitud kandidaatidel viiskümmend, viiskümmend võimalus saada palgatud ja see protsess võis ka aastaid aega võtta ja siis me muutsime seda protsessi, kaheaastane periood vähenes üheksa kuni kaheteist kuuni ja me reformisime olulisel määral ka eh, valitud kandidaatide värbamist, lõplikku värbamist siis, eh, mis muutis protsessi läbipaistvamaks ja kiireks. aga me ei ole veel saavutatuga rahul. Eh, viiendal aastal sellel aastal, viiendal jaanuaril sellel aastal viisime me sisse lepinguliste töötajate valikuprotseduuris muudatusi. see kategooria inimesi moodustab mõnes institutsioonis kõige suurema töötajate kategooria juba praeguseks ja me oleme teinud selle protsessi nüüd oluliselt kiiremaks, kui eelmine protsess oli. kahe tuhande üheksandal aastal, kui meil selline protsess algas, oli kolmkümmend tuhat kandidaati, kümme tuhat valiti ja ainult ka Äh, paarsada neist palgati ja see näitab, et tegelikult raha ei kasutatud tõhusalt, aga nüüd on meil uus süsteem, mis on palju parem, meil on nüüd äh, võimalik kogu aeg huvi üles näidata inimestel ametikohtade vastu, aga selle asemel, et kõiki testida, on meil nüüd äh, instrument, kus on võimalik vaadata kõik taotlused läbi, koostada väiksem nimekiri kandidaatidest, keda tahetakse siis intervjueerida ja siis me testime ainult neid inimesi, kes sinna nimekirja valitakse, siis neid intervjueerime intervjueeritakse ja testitakse. kõik, kes selle testi läbivad, ei pea eh, enam testi uuesti läbima, sest et nende äh, tulemused jäävad kehtima kümneks aastaks, kui läbi kukutakse, siis eh, inimene blokeeritakse kuueks kuuks ja aastate jooksul numbrid vähenevad, sellepärast et meil see inimeste hulk, kes on juba testitud, suureneb pidevalt ja äh, kolmekümne tuhande inimese testimiseks läks meil paar aastat aega, aga nüüd äh, me saame valida lepingulisi töötajaid juba kuu, kolme kuu jooksul ja see on väga suur edasiminek ja säästab olulisel määral ka raha. järgmine kontrollikoja kriitikapunkt oli see, et me ei valinud välja äh, kõiki neid inimesi, mida me pidime valima ja tegelikult oli kontrollikojal ka õus, õigus. kui ma tulin EBSA-sse äh, Äh, suutsime me välja valida ainult kuuskümmend üks protsenti edukatest kandidaatidest äh, ja seda kaheaastase protsessi jooksul aga siin slaidil te näete, kuidas me strateegilise personali planeerimise ja parimate valikuprotsesside kasutuselevõtuga oleme seda olukorda oluliselt muutnud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suutsime me üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti eesmärgist täita ja see eesmärk oli sada kakskümmend protsenti kindlaks määratud vajadustest, mis tähendab seda, et institutsioonid said valida kõik need inimesed, keda neil vaja oli. me suutsime veenda ka institutsioone selles, et nad kaotaksid ära selle nii-öelda lipusüsteemi või reserveerimissüsteemi, kus nad said reserveerida edukad kandidaadid äh, ja aastaks või isegi rohkemaks, aga seda enam teha ei saa, meil on nüüd vaba turg ja äh, vabad ametikohad avaldatakse veebikeskkonnas, siis on kõigil võrdsed võimalused, kõik edukad kandidaadid, äh, kus iganes nad on, mitte ainult Brüsselis, saavad läbipaistvalt kandideerida töökohtadele, mis neile sobivad geograafiline tasakaal on loomulikult väga keeruline teema äh, ja seda äh, peaks eraldi võib-olla isegi käsitlema, me ei saa kõiki probleeme lahendada, äh, võttes arvesse majanduslikult vägagi erinevat Euroopa Liitu, kuid me oleme teinud tõsist tööd selle nimel, et püüda meelitada kogu kandidaate üle kogu Euroopa Liidu. siit te näete tervikpilti, aga kui vaadata viimast äh, tulpa, äh, kus äh, peegeldatakse neid inimesi, keda on värvatud, siis siin on ära toodud kõik AD konkursid alates aastat kaks tuhat kümme, ehk siis äh, siin kajastuvad umbes kolmkümmend tuhat kandidaati äh,. kui äh, tumesinine on, siis on üleesindatus, kui on oranž, siis on alaesindatud väga mõn-, ainult väga vähed, vähesed on sellised värvilised. Horvaatia oli äh, pikalt äh, Äh, kandidaatriike, Belgia on nii-öelda koduriik, Malta sellepärast, et ta on väga väike riik, aga me peame sealt äh, väga palju lingviste ja teisi sarnase ameti, sarnaste ametite esindajaid palkama ja Ühendkuningriik äh, ka on siin välja toodud, aga tegelikult on pilt üldiselt üsnagi tasakaalustatud, sellepärast et siin on selliseid heledamaid toone väga palju. me ei ole veel rahul sellega ainult, et me oleme ära teinud selle, mida kontrollikoda ka palus, me oleme teinud rohkemat, on üks väga oluline aspekt, ei ole oluline, kui head on valikuprotsessid, kui äh, tööandjana ei olda atraktiivne ja õigeid inimesi ei suuda meelitada endale. ja seetõttu me oleme teinud väga aktiivset äh, tööd äh, reklaamimaks ennast ja meelitamaks Euroopa helgemaid päitsi ja kahe tuhande kümnendal aastal meie brändi teatud äh, praktiliselt üldse enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides, aga aastaks kaks tuhat kuusteist oleme me viieteistkümnendal kohal üle kogu Euroopa, ühes Euroopa suurimas baromeetris ja ma arvan, et see on väga suur saavutus. Äh, me oleme nii heal kohal paljude mm, kõige populaarsemate tööandjate hulgas ja väga paljud äh, noored mõtlevad äh, Euroopa karjääri peale ja me oleme sotsiaalmeedias väga palju end reklaaminud, me ei oota, et kandidaadid meie juurde jõuaksid, vaid me oleme selle asemel püüdnud jõuda kogu Euroopa Liiduni, kasutades sotsiaalmeediat Äh, sada või isegi rohkemat Euroopa Liidu töökohtade saadikut on ülikoolides ja mujal üle kogu Euroopa, kes äh, veebis ähm, tutvustavad äh, võimalikele kandidaatidele oma tööd. ja viimane kriitika puudutas seda, et meil ei olnud Äh, piisavalt arutamisinformatsiooni ja see ei olnud usaldusväärne, aga nüüd on meil äh, see olukord paranenud, äh, see tähendab seda, et me saame teha andmepõhiseid otsuseid ja tagada see, et me oma eesmärke saavutame ja loomulikult see teema on nüüd selle komisjoni jaoks väga oluline, kulude küsimus eduka kandidaadi osas, kahe tuhande üheksandal aastal tellisime me välisuuringu sellel teemal me vaatasime IMF-i, Maailmapanga, ÜRO-d ja nii edasi, tol ajal äh, olime me ühed odavamatest, nagu te näete siin parema olevas äh, tulbas äh, nelikümmend tuhat eurot oli teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, äh, meil oluliselt vähem, aga me oleme seda Äh, valdkonna tahtnud veelgi parandada ja me oleme kolmandiku võrra kulusid suutnud vähendada, me seirame kulude olukorda ja nüüd me oleme segmenteerinud äh, kulud konkurentsi põh-, vabandust, konkursipõhiselt äh, kaks koma kuus tuhat eurot AST SC tsüklile, seitse tuhat spetsialistide konkurssidele ja kolmteist tuhat AD ametikohtadele ja neid kulusid on võimalik aga võrrelda mm, üldiste kuludega, mitte ainult palgakuludega. see on viis koma viis miljonit eurot kolmekümne viie aastase karjääri jooksul ja need summad, mis kuluvad valikuprotseduurile, on üsnagi mõistlikud, võttes arvesse, et me peame tagama selle, et õige inimene saaks palgatud ja väga oluline on välja tuua ka need väljakutsed, millega me silmitsi oleme ja ma arvan, et need väljakutsed on vägagi tõsised kõikide institutsioonide puhul. kõigepealt äh, institutsioonides on vananev töötajaskond äh, äh, beebibuumerid on pensionile minemas ja töötajaskond äh, vananeb, mis tähendab seda, et meil on oskuste jõudu töötajate puudus, aga äh, milleeniumi lapsed, äh, kes on siis järgmine põlvkond pärast neid, kellest ma rääkisin, siis neil on hoopis teistsugused ootused töösuhtele, tööandjale ja nii edasi. Nad ei ole huvitatud elukestvast karjäärist ühe tööandja juures, nad on hoopis teiste suht-, teise suhtumisega, nad tahavad teisi asju ja tegelikult institutsioonide jaoks on see väga positiivne, nad tahavad teevad mõtestatud tööd ja äh, seetõttu me saame äh, pakkuda neile võimaluse äh, tulla Euroopa Liidu tööle, panustamaks omalt poolt Euroopa liidu tulevikku, see on väga oluline aspekt, mille me saame välja tuua, aga teised aspektid, näiteks karjääriredelil ülespoole liikumine, tehnoloogia kasutamine institutsioonides ja nii edasi, on, on nendele inimestele vähem atraktiivsed ja seetõttu me näeme järjest rohkem seda, ja paljudes riikides on äh, suur konkurents helgematele peadele, mõningates Euroopa äh, Liidu liikmesriikides on väga kõrged äh, tööhõivemäärad ja väga raske on sealt inimesi siia meelitada. me Äh, tegelikult äh, väljendame seda mitmekesisust, äh, mis nende inimeste hulgas valitseb, keda me tegelikult teenime ja me peame olema valmis tulema toime tulevikuga, mida iseloomustavad kiired muutused. ja lõpetuseks ma tahaksin mainida ka veel ühte, loomulikult kõik ei ole täiuslik, väga palju saab veel ära teha, väga palju saab parandada, kuid sellele vaatamata oleme me suutnud äh, Äh, saavutada äh, tippkeskuse rolli äh, selles valdkonnas, mida me teeme ja meil on erihuvirühm erinevates sektorites, kus on värbajaid, me saame jagada seal ka parimaid kogemusi ja veelgi paremaks muutuda. meil on ka ÜRO karjääriarengu äh, ümarlaua innovatsiooni auhind näiteks äh, ja kolm institutsiooni olid äh, nelja parima hulgas Randstadi auhinnale kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Belgia kõige atraktiivsema tööandja tiitlile ja me oleme teisigi auhindu võitnud ja lugupeetud esinaine, ma tõesti loodan, et me oleme äh, väga tõsiselt äh, võtnud äh, mitte ainult seda, mida Kontrollikoda on meile öelnud, vaid ka teisi kriitikanooli, mis meie suunas on lendule astud, äh, mis on ka olnud õigustatud. ma usun, et EPSO on oma ülesande täitnud. ma usun, et me pakume nüüd institutsioonidele palju paremat teenust kui varasemalt ja pakume seda ka inimestele ja ma loodan, et inimesed, äh, sõltumata sellest, kas nad äh, läbivad konkursi või mitte, on nad siiski rahul selle kogemusega, äh, mille nad meie juures saavad, aga me ei saa loomulikult käed rüpes nüüd istuda, kui me tahame Euroopa äh, töötajaskonna tulevikku tagada, siis me peame pidevalt äh, arenema, õppima kogemustest ja vähendama seda aega veelgi, mis meil kulub inimeste värbamiseks. meil on veel pikk tee minna, aitäh! ma pean ütlema, et see kõik avaldas mulle muljet. proua Jala Sender. aitäh selle ettekande eest. see vastab ka kontrollikoja eriaruande soovitustele ja tahaksin teid eriti tänada selle eest, härra Bearfield, kuidas te selle, seda teemat käsitlesite, et äh, komisjon oleks kaasaegne tööpakkuja, arvestades neid väljakutseid, mis meie ees seisavad? nüüd, äh, mis puudutab Euroopa Liidu personalimaailma, siis mul on üks küsimus. kas te olete tuvastanud mingeid äh, konkreetseid äh, iseloomustavaid jooni institutsioonide lõikes, kas te võiksite seda tutvustada, kas on mingid asukohad, mis on näiteks populaarsemad, kas või on tu-, EPSO otsustanud tutvustada kõiki keskusi, oleks huvitav teada, kas on mingid Äh, palkamisviisid, mis on institutsioonides atraktiivsemad. teiseks, EPSO ja teiseste lähetatud ekspertide vaheline seos, kes on Euroopa Liidu institutsioonidesse saadetud ja Euroopa Liidu ametnikud, kes töötavad mõnda aega liikmesriikides ning äh, praktikandid, kes palka ei saa, kuidas nemad kogu süsteemiga haakuvad, kas on mingi viis, kuidas saate nende olukorda parandada, et neid saaks siis püsivalt äh, palgata ja raport kahe tuhande üheksandast aastast. kas kriisil on ka mõju olnud äh, palkamisele või värbamisele? näiteks minu koduriigis Hispaanias mõnel juhul inimesed ei leidnud, et nad tahaks Brüsselisse tulla, aga majanduskriisi valguses muutus see koht väga atraktiivseks. kas selliseid arenguid on ka mujal ja nüüd nüüd palkade küsimus. millenialside jaoks ei ole kõige olulisem arvestades nende elukvaliteeti ja standardit, võib-olla on seal mingid muud aspektid, mis on olulisemad. aga nüüd see mitmekesisus, mis on tõesti tähtis, aga kas teil on mingi valem äh, selle kohta kolmandatest riikidest pärit ametnikud, kas me saame ka nendele ukse avada, et meie hulgas oleks ka inimesi, kellel on erinev taust, mitte ainult Euroopa taust. näiteks äh, sisserändaja taustaga pered, kui nüüd veelgi täpsemalt äh, väljenduda sellepärast et võib-olla see aitaks meil vananeva rahvastiku probleemi lahendada. aitäh. kolleeg Salafranca, pide. kolleeg Salafranca, palun eh,. Gracias, señora presidenta, también dar las gracias al director de EPSO por su. aitäh. tahaksin ka EPSO direktorit tänada selle ettekande eest, tutvustades neid valikuprotseduure. see on kindlasti keeruline ülesanne kaks märkust. ühte mainis ka juba proua, proua Ajala, aga nüüd kriis, mitte majanduskriis, vaid Euroopa kriis, kas sellel on ka värvatute arvule või kandideerijate arvule mõju olnud? Euroopa, nende pühendumusele Euroopat ehitada. ja teiseks, julgeoleku teema see on ka oluline, kui keegi siin tööd alustab, kas te olete märganud, kas Euroopas valitseva kriisi tõttu on huvi vähenenud või vastupidi, inimestele, inimestel on jätkuvalt väga suur huvi. Te rääkisite ka uue põlvkonna kaasamisest, inimesed, kes nüüd pensionile lähevad, siis väga palju inimesi praegu läheb pensionile, aga ne, see uus värbamisprotseduur, kuidas see toimib? enne oli valikuprotsess suunatud teadmiste ja kogemuste poole, palju teatakse Euroopa Liidust, mitte nii olulised ei olnud konkreetsed oskused. kas te võite selle kohta ülevaate anda? ja viimane küsimus. liiga sageli need oot-, ootenimekirjades olemine ei taga tegelikult seda, et inimene seal nimekirjas ka töö saaks. vahel, kui neid natukene toetatakse, nad, keegi tõmbab mingit niite, siis, aga muidu nimekirjast töö saamine on väga keeruline. kuidas me saaksime seda läbipaistvust tagada, et kõige pädevamad inimesed siin töötaksid? suur aitäh Äh, proua Kadenbach, aga palun tehke võimalikult lühidalt. jaa, suur aitäh, ma püüan teha tõesti võimalikult äh, lühidalt äh, Ma usun, et tegelikult oleks huvitav teada, milline on teie seisukoht seoses praktikaga, sellepärast et ma usun, et see on mõistlike värbamisprotsessi raames, kui meil oleks siin noori inimesi, kes saaksid teha kogemus, saada kogemusi Euroopa institutsioonides töötades. meil on äh, siin pidevalt praktikante, aga nii palju, kui mina tean, äh, siis äh, ei ole äh, see pakkumiste menetlus äh, selles valdkonnas äh, väga hea ja selge. meil on stažeerid ja me ei tea täpselt, kuidas see kõik toimib, see protsess on läbipaistmatu. kas teie poolt on mingeid plaane või parandusettepanekuid selleks, et tulevikus me saaksime seda teha kõige paremini, läbipaistvamalt ja tasustatult. suur aitäh ja nüüd kolleeg Liberatski, aga palun ka teil ole väga konkreetne. aitäh, aitäh selle ettekande eest. nägime, et muudatused Äh, liiguvad õiges suunas, aga läbipaistvuse küsimus jätkuvalt äh, kerkib esile. sageli kuulen kurtmist selle üle, et Brüssel on liiga keeruline, see ei ole piisavalt läbipaistev ja tuuakse välja ka geograafilise tasakaalu küsimus. kui me võtame kaks riiki, mis on suuruselt võrreldavad näiteks Hispaania ja Poola, siis Poola poolt on meil kolm korda vähem taotlusi kui Hispaaniast ja viis korda vähem valitud inimesi, kes siis kvalifitseeruks. seega Hispaania on justkui üleesindatud, tegemist ei, aga see ei ole väga suur, seega me ei peaks liigselt kurtma. teisalt et selline riik nagu Poola on alaesindatud. kas on teatud liikmesriikide kandidaadid, äh, on neil mingi ühine joon, milles nad on nõrgad, et me saaksime aru, miks selline süsteem selliseid tulemusi annab, et me saaksime neid inimesi siis vastavalt harida või karjäärialaselt suunata ja teiseks, kas on läbi viidud analüüse valikuprotsessi miinuste kohta, kas selle kohta, kas need inimesed, kes lõpuks välja valiti, tehti seda hästi või mitte? ja suur aitäh, sõna on nüüd taas teil, aga arvestage, et meil on ajaga väga kitsas. aitäh, annan oma parima. selge on EPSO poolt, me soovime palgata inimesi kõikidesse institutsioonidesse ja peame väga selgelt silmas institutsioonide asukohta ja erinevaid aspekte, näiteks Euroopa Parlament või komisjon on see, on, nemad on ahvatlevamad võrreldes näiteks mingite muude institutsioonidega, aga teatud erinevused on ka geograafiliselt, üldiselt on keerulisem palgata inimesi Luksemburgi kui Brüsselisse, võib-olla on elukallidus üks äh, peamistest teguritest. EPSO-l ei ole mingit seost lähetatud ametnikega, seega selle kohta ma ei saa midagi öelda. mis puudutab praktikante, siis praktikandid on oluline sihtrühm, me töötame tihedalt äh, koos äh, praktikantide üksustega institutsioonide juures, kohtume nendega igal, iga kord praktika jooksul, kuidas me saame nende olukorda parandada, seda me arutame ning äh, vaatame praegu ka seda, kas me saame mõõta täpsemalt äh, nende inimeste hulk voogu, kes alustavad praktikandina, siis saavad ajutise lepingu ja siis alalise lepingu, see on päris huvitav areng, aga igal juhul me teeme tihedat koostööd praktikantidega, sellepärast et need on väga andekad inimesed, kes on juba näidanud, et nad on motiveeritud institutsioonide jaoks töötama. nüüd kriisi mõju meie tööle ilmselgelt, isegi nüüd aastaid hiljem kuna noorte tööhõive eriti Lõuna-Euroopas oli väga kehvas olukorras, siis Kreekast, Hispaaniast, Portugalist, Itaaliast äh, on esitatud palju rohkem taotlusi ning Saksamaaga võrreldes jällegi, kus äh, elukvaliteet on kõrge, elustandard on kõrge, äh, noored on tööga hõivatud, sealt on inimesi keerulisem palgata palgad on olulised, loomulikult kui tullakse liikmesriikidest, kus ülikooli lõpetajate keskmine palk on sadades eurodes, mitte tuhandetes, aga samal ajal näiteks Taanist inimeste värbamine, see on üks keerulisemaid ülesandeid praegusel hetkel, sest jah, palgad on olulised, aga tegureid on veel näiteks suhtumine Euroopasse elukvaliteedi küsimuses, sest mõne, mõnedes riikides elukvaliteet on väga kõrge, me ei räägi siin mitte ainult rahast, aga keerulisem on inimesi oma koduriigist lahkuma panna. nüüd ka Brüssel on praegu probleemiks, arvestades terrorirünnakuid eelmisel aastal, inimesed eh, on ettevaatlikud selles osas. me tahtsime keskenduda mitmekesisusele ja oleme vaadanud inimvoogusid, kes kandideerivad AD5 konkursile. Nende taust on väga erinev, erinevad ülikoolid, erinev hariduslik taust erialade mõttes, seega meie arvates eh, on inimesed mitmekesised, aga loomulikult mitte piisavalt. üritame jõuda Euroopa Liidus ka vähemuste esindajateni. üks takistus on see, et neil peab olema Euroopa Liidu pass, see on väga tähtis. aga kui see pass on olemas, siis mingeid tõkkeid ei ole, aga me tõesti üritame nendeni jõuda, et äh, palgata ka inimesi, muuhulgas näiteks äh, puuetega inimesi, sest ka leiame, et nemad ei ole piisavalt hästi esindatud institutsioonides Euroopa usalduskriisi me ei näe. noorte hulgas leiame, et äh, Euroopas töötamine on jätkuvalt äh, väga motiveeriv. inimesed näevad seda kui suurepärast äh, võimalust ühiskonda panustada. seega vastupidiselt oodatule on see motivatsioon kõrgem ja see on kasvanud, aga seda ei saa mõõta Euroopa Liidu valikvastustega küsimustikuga, sest kui sa, kui sul ei olnud ligipääsu nendele raamatutele, mis käsitlesid äh, Euroopa Liidu ajalugu ja nii edasi, siis need tulemused ei olnud adekvaatsed. me testime küll teadmisi, aga need on seotud konkreetsete erialadega, vaatame, milline on inimeste motivatsioon ja leiame, et kui meil on motiveeritud inimesed, siis ka komisjoni uuringud on näidanud, et motivatsioon ei lange, ei ole langenud võrreldes aastaga kaks tuhat kümme, ka praegu on inimesed sama motiveeritud kui siin. nüüd ootenimekirjade puhul me leiame, et olukord tõesti on paranenud. esiteks, nimekirjade pikkus on palju rohkem seotud äh, võimalike töökohtadega. varasemalt jah, tuli kedagi teada, aga nüüd, sest keegi pidi vaatama Süsperis, kus see töökoht on, mis oli ebaõiglane. loomulikult olukorda saaks veelgi parandada. võib-olla institutsioonid peaksid varasemad nimekirjad julgemini sulgema, aga üldiselt see süsteem praegu toimib praktikante praktikantide teemat juba käsitlesin, nad on väga oluline. praegusel peamiselt on ainult tasustatud praktika ja nendega teeme tihedat koostööd. teiste organisatsioonide puhul üleilmselt on selgem seos praktikantide ja nende annete ärakasutamisega hilisemalt praktika kohalt liigutakse edasi alalisemale kohale. instituut Euroopa puhul, kui praktika on läbi, siis peavad need inimesed uuesti kandideerima. aga me näeme, et paljud inimesed, kes näiteks konkursi on läbinud, nad on olnud varasemalt ka praktikandid. seega me, kui inimesed lühiajaliselt lühiajaliselt on siin praktikal, avastavad nad, et Euroopa on nende kirg ja nad tahavad siia edasi jääda. me leiame, et meie värbamisprotsess on kõikides etappides äärmiselt läbipaistev. kõik, kes äh, osalevad, sõltumata sellest, kas nad konkursi läbivad või mitte, nad saavad väga põhjalikku tagasisidet, kuidas neil läks ja see on olukorda parandanud. mõnede liikmesriikide puhul jah, on meil probleeme. näiteks Poola, me ei tea, miks sealt on inimesi vähem värvatud, aga analüüsime seda praegu koostöös Poola ametivõimudega, oleme plaaninud sügiseks seminari fookusriikide kohta, kust on keerulisem inimesi värvata, Iirimaa, Taani Tšehhi Vabariik, Rootsi muuhulgas ja ka Poola. ja kutsume sinna ka Poola valitsuse esindajad. me tahame tõesti aru saada, mis on iga liikmesriigi omapära, et me saaksime neid õigeid inimesi paremini värvata tihedas koostöös liikmesriikide valitsustega, sellepärast et nemad tunnevad kohalikku olukorda väga hästi ja seetõttu äh, tahame nendega koostööd teha, et igast riigist eh, piisavalt, eh, piisaval arvul inimesi värvata, aitäh. ja, suur aitäh. Äh, mulle avaldas äh, suurt muljet äh, see, mida te olete saavutanud, jah, loomulikult tuleb veel edasi liikuda ja me ei saa olla rahul sellega, kui siin on mingeid tagasiminekuid ja see, millest te rääkisite, on ainult vaheetapp, te ei ole veel oma tööga